see on ühine arutelu kalanduse teemadel, meil on kaks suuliselt vastatavat küsimust komisjonile. esiteks sõna härra Gallaherile viieks minutiks, ta ei ole siin. härra Kadek. tänan, proua juhataja, eh, lugupeetud volinik soovisin siin arutada huntahvena kaitset Euroopa Liidus, sellepärast et ähm, tegu on väga mm, olulise liigiga ähm,, mida järjest rohkem nii väikesemahuliselt kui harrastuspüügi korras püütakse. ja see annab oma panuse ka äh, kalapüüki ja samuti kohalikku ähm, majandusse. see liik jõuab oma küp-, saavutab oma küpsuse viieaastaselt äh,, maksimumpikkus äh, on nelikümmend viis sentimeetrit Eh, ja pärast kudemist noorisendid liiguvad ringi suurtes parvedes, kui nad on eriti kaitsetus olukorras. liikmesriikide ülesandeks on praegu kaitsta neid äh, isendeid äh,, mitte komisjon ja Prantsusmaa on kasutusele võtnud väga huvitavaid ähm, kaitsevahendeid tänu me- äh,, huntahvena komisjonile oleme võtnud meetmeid äh, kudemisperioodil just nimelt. ja viis tonni päevas on maksimum lossimine. samuti traalerite võrgusilma oleme, võrgusilma suurust oleme muutnud. otsustatud on ka miinimumsuurust tõsta ehk teiste sõnadega on demonstreeritud, et vajadus meetmete järgi on vägagi olemas. Euroopa Liit peab ähm, analüüsima neid meetmeid ja kindlustama, et tegutsetaks samamoodi üle kogu Euroopa Liidu. meieni on äh, jõudnud informatsioon, et tegelikult napib andmeid ja kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat kümme eh, väljapüügiga seoses, väljapüügiga võrreldes on soovitud madal, eh, soovitud vähenda, soovitatud vähendada väljapüüki. ning samuti on soovitatud eh, eraldada need mahud, mis on antud harrastuspüügile ja mahud, mis on pandud, andnud väikesemahulisele kalapüügile Eh, meil on olemas Euroopa Komisjoni kvoodid samas, eh, mille aluseks on parim teaduslik eh, informatsioon ja need käivad käsikäes mitmeaastaste majandamiskavadega, niimoodi, et kõikidel asjaosalistel on värskeim võimalik teave. niimoodi on meil võimalik seda kala turundada ja müüa, see on vägagi populaarne liik. ja samuti on aga samuti on soovitatud ka, et harrastuspüügi osas seataks ähm, maksimumpiir ähm, harrastuspüüdja kohta aastas. mul on palve seega komisjonile, et te analüüsiksite seda küsimust ja annaksite infot ähm, mere hunt ahvena varude kohta kaks, kahe tuhande neljateistkümnendast aastast edasi meil oleks vaja mitmeaastasi majandamiskavasid ja miinimum eh, suurus peaks olema nelikümmend sentimeetrit. komisjon peaks väga kiirelt reageerima ja võtma meetmeid, väga konkreetseid meetmeid selleks, et hunt ahvenat kaitsta sest niimoodi on võimalik professionaalsetel kala, kaluritel seda väga head Äh, äh, kala püüda ja sama ka harrastus äh, kaluritel, aga niimoodi, et see ei mõjutaks negatiivselt kalavarusid. ehk soov on, et Atlandi ookeanil ja öö, ähm, öö, seal lähedastes piirkondades võetaks midagi ette. Gallagher, aitäh. Island ja Fääri saared on valimatult makrelli püüdnud viimastel aastatel. Island on ühepoolselt ühelt protsendilt kahe tuhande kuuendal aastal tõstnud kahe tuhande, kahekümne kolmele protsendile kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal oma öö, öö, öö, väljapüügi ja Fääri saared neli, nelja koma kuuelt kahekümne kolmele protsendile vastavatel aastatel. eile õhtul Londonis pärast äh, arvukaid kohtumisi kirjutati lõpuks alla kokkulepe Euroopa Liidu Fääri saarte ja Norra vahel ja teemaks makrill Atlandi ookeanil. selle lepingu kestvus on viis aastat. Island selle leppe osalisriik ei ole, nemad äh, taandusid läbirääkimistest ja nemad öm, ähm, tegid omad plaanid. takk öm, ähm, nende aastate jaoks on viis koma kolm miljonit öm, ähm, tonni. Iirimaa vaatevinklist on minul sügavalt hea meel, et see leping sai alla kirjutatud viiekümne seitsmelt tuhandelt äh, tõuseb see saja viiele tuhandele tonnile Iirimaa puhul see kvoot äh, üle viie äh, miljoni euro tähendab see, see on kuuskümmend protsenti, kuuekümneprotsendiline hüpe võrreldes selle kvoodiga, mis aasta alguses välja käidi. pikas perspektiivis on aga murettekitav, et kaksteist koma seitse protsenti on eilse leppega antud Fääri saartele, see on absoluutselt põhjendamatu see võib tähendada pikaajalisi kaotusi Euroopa äh, vastava sektori jaoks ja minu kodumaa vastava sektori jaoks ka. mina kutsun üles volinikku äh, võtma täielikku vastutust selle eest. ma püüan siin ennast ähm, tagasi hoida äh, ja ütlen, et voliniku käitumine ähm, on pehmelt öeldes Äh, pettumust tekitav ja vägagi kõnekas on ka see, et teda täna siin ei ole. volinik oli valmis kokku leppima mis iganes hinnaga. ja ta on kogu aeg äh, avalikult näidanud öö, ähm, oma öö, ähm, veendumusi ja sanktsioonidest, sanktsioonides oli ka ju eriarvamus, paljud riigid seisid sanktsioonide poolt. ja muidugi Norra oli ka müü-, nõus ma-, nii-öelda allavett müüma Euroopa kalanduse. makrillivarud on väga tähtsad sotsiaalmajanduslikust seisukohast, need on tähtsad öö, äh, kalatööstustele kahetsusväärsel kombel, aga nüüd peab uus komisjoni koosseis uuesti selle asjaga tegu-, tegelema hakkama. loodetavasti neil õnnestub Euroopa vastava sektori huve käi-, kaitsta. Islandi afääris see ähm, saared on teistegi liikide ähm, kalavarud katastroofilise piirini viinud oma ülepüügiga äh,. tegu on siis põhjaputa suuga näiteks briljantne näide. ja nüüd on jällegi näide, kuidas äh, islim, Island on keeldunud koostööst tegemast äh, rannikuriikidega ja minu arvates on vaja sanktsioone. ja, ja tegelikult parlament on äh, väga suure enamusega heaks kiitnud ka minu raporti me oleme kuulnud ka seda, et äh, volinik ütles, et äh, jaa, tuleb koheselt kasutada sanktsioone, mida ta tegelikkuses tegi, mitte midagi. ja, ja ta on töötanud Euroopa huvide vastu minul ei ole mingisugust kahtlust, kui tema oleks Islandi vastu neid sanktsioone kasutanud möödunud aastal, siis me ei oleks selles olukorras, kus me nüüd oleme. Eh, ehk eh, Island eh, lööb ukse prauhti kinni ja keeldub igasugusest koostööst. ja Angloskandia heeringat on ka näiteks Fääri saared üle püüdnud, nii et sellepärast on Äh, vältimatu, et komisjon koheselt võtaks kasutusele äh, sanktsioonid ähm, äh, Islandi vastu. härra Levandovski komisjoni nimel. ma suhtun hundahvena varude kaitsesse esimese küsimusena. suur tänu selle küsimuse esitamisest komisjonile me arutame parlamendiga äh, Hundafena varude kaitset juba aastast kaks tuhat kaksteist ja sellest ajast on kaks arengut toimunud. ühelt poolt me oleme saanud rohkem teaduslikke tõendeid kalavarude ja jätkusuutlikkuse kohta, teisalt me oleme selgelt reforminud meie ühist kalanduspoliitikat. rääkides teaduslikest tõenditest, siis see näitab, et biomassi kogus on vähenenud ja seetõttu on esitatud palve äh, vähendada Huntafena väljapüüki. komisjon on äh, nõustunud nende tõenditega, et toetab seda äh, soovitust. mis puudutab meie ühise kalanduspoliitika reformi, seega nüüd me oleme käivitanud regionaliseerimise mis tähendab seda, et liikmesriigid peavad täitma ka neile pandud kohustusi ja välja töötama riiklikud kontrollimeetmed, eh, mis oleksid kalavarude majandamise kava osaks. see on alt üles lähenemine. ma arvestan ka täna siin saalis kuuldud sõnavõttusid, kuid ühtse kalandusreformi põhiliseks alustalaks oli regionaliseerimine. nüüd on aeg selle elluviimiseks ning hindamiseks, kas see toimib või mitte. meie ülesanne on hinnata riiklike meetmete tõhusust ja me palume ka teadlastel anda omapoolne hinnang sellele, kas need meetmed on piisavad või mitte me oma poolt toetame liikmesriike, kuid see on ühise kalanduspoliitika reformi aluspõhimõte. kui me räägime üleeuroopaliste kvootide soovitusest ja härra Kadek rõhutas selle, see jääb äh, valikuvõimaluseks, kui me räägime lubatud äh, kogupüügist, kuid äh, enamus liikmesriike on selle vastu. Nad pooldavad regionaliseerimist oma ülesannete ja kohustuste võtmist ja oma äh, majandusvõimekuse kasutamisse. selline on hetke olukord. ühelt poolt me te omame teaduslikke tõendeid ja teiselt poolt regionaliseerimise põhimõte kalandusreformi osana ja ma arvestan ka sellega, mida ütles härra Kade, kes palus mõelda teistsugusele lähenemisele ehk üle-euroopalise kvootide võimalusele, kuid hetkel enamus liikmesriike ei ole taoliste kvootide poolt. kui me räägime makrellipüügist, siis me teeme koostööd parlamendiga selles küsimuses juba rohkem kui neli aastat, selleks et leida lahendus. Äh, tõendid viitavad sellele, et äh, kalaparved liiguvad ja varad äh, varud muutuvad ja me peame arvestama ka liikmesriikide huvidega. seega need on selged äh, tõendid ja meil peaks olema ka hea sõnum. eile meil õnnestus lõpuks saavutada kokkulepe, nagu härra Gallagher mainis, e-, Euroopa Liidu äh, Norra ja Fääri saarte vahel ilma Islandita, see on muidugi pettumust äh, valmistav, kuid Island jäi lepingust kõrvale. see leping sõlmiti pikkade äh, intensiivsete läbirääkimiste tulemusena ja ma ei nõustu, et me ei arvestanud Euroopa Liidu kalurite parimate huvidega, kuid me arvestasime ka jätkusuutlike kalavarude vajadusega, mis moodustab selle probleemi teise osa. meil on nüüd see varude jagamise leping viieks aastaks, see loob stabiilse keskkonna makrelli püügiks äh, Kirde-Atlandil. minu jaoks ja minu kolleeg volinik Damanaki jaoks see, et Island ei liitunud selle leppega, muidugi valmistas pettumust. ma kuulsin ka teie arvamust sanktsioonide kohta, see on üks valikuvõimalustest, kuid ma arvan, et me peaksime täna edastama head sõnumit, et see leping tähendab äh, prognoositavust ja äh, jätkusuutlikku kalapüüki äh, lepinguga seotud riikide vahel ja, ja see on ju hea uudis ka kalurite perekondadele Hispaanias, Portugalis, Iirimaal, Ühendkuningriigis ja teistes rannikuriikides Euroopa Liidus. ja loomulikult Euroopa Komisjoni leiab algatus õigus, äh, me arvestame sellega, mida me kuulsime teilt ja ilmselt äh, ka sellega, mida ma äh, hetke pärast kuulen teistel parlamendisaadikutel. seega tänan teid tähelepanu ees, hetkeseis, et meil on praegu kokkulepe kahe riigiga, me oleme valmis sõlmima ka lepingud Islandi kohta, kuid ma kuulsin teie jõulisi seisukohti sanktsioonide kohta. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Amada Androver tänan, proua juhataja, see on ühine arutelu ja ma kõigepealt keskendume makrelli küsimusele, me kuulsime ka Huntafeni olukorda, kuid kahju, et volinik ei ole kohal, sest see on neid üks harva juhtumeid, kus ma pidsin, tahtsin teda õnnitleda eile saavutatud äh, kokkuleppe puhul äh, rannikuriikide vahel ma kirjutasin selle kõne eile ja ma pean nüüd talle kirjalikult edastama oma sõnumi. makrelli püügiga seotud küsimused ei ole uued, on olnud väga palju algatusi ja Euroopa Parlament on teinud väga suurt tööd koos komisjoniga. kui ma kirjutasin seda suulist küsimust, siis mitmed küsimused äh, mõlkusid meeles Äh, esimese kvartali lõpuks ei saavutatud äh, konkreetsed lubatud kogupüügi kokkulepped. makrell on oluline kala, mida püütakse, see võib tekitada probleeme. me teame, millised on probleemid seoses Fääri saartega ja Islandiga, nende ühepoolses tegevuses seoses kvootidega. ja makrelli osas on meil kokkulepe Norraga ja ma äh, komisjon teinekord äh, äh, viibutab keppi nende liikmesriikide poole, kui need ei tegutse nii nagu teised. kuid suhtumine ja kohtlemine peaks olema võrdne kõikide puhul. ja ma rõhutaksin seda punkti ja kui Hispaania suurendab oma kvoote, siis Hispaania on just selle tegevuse esirinnas me ei räägi praegu ebaseaduslikust kalapüügist, sest see ei kuulu lepingu alla, kuid meil on probleem Islandiga, komisjon peab tegutsema väga rangelt. ei, ei tohi lubada leebet suhtumist sellisesse riiki. ja äh, muidugi see saab olema raske. ja äh, sinise kaardi küsimus, härra Mata äh, Drover, kas te olete valmis sellele vastama? härra Rubikult. suur tänu ma tahaksin tänada härra Mato Adroveri loomulikult äh, kalandus omab väga suurt mõju Euroopale ja ma tahaksin kuulda, millised on plussid ja miinused äh, seoses selle lepinguga meie VKE-dele, kes töötlevad kalad ja väikekaluritele. kas te leiate, et see sõlmitud kokkulepe on nendele soodne või mitte? ma arvan, see küsimus peaks olema adresseeritud komisjonile ja ma ise võiksin öelda, et kokkulepe on äh, rahulolu pakkuv ja kui me räägime sellistest riikidest nagu Hispaania, siis äh, Hispaania kvooti suurendati neljakümne tuhande tonni võrra ja ma usun, et Äh, kalurid on nüüd nõus sellega, sest nad saavad jätkata kalapüügi, kuid me ei saa muidugi laskuda iga üksiku kaluri tasemele, kuid e-, esitage see küsimus komisjon ja mitte mulle. järgmisena härra Roodus, äh, proua Roodust. suur tänu, proua juhataja, volinik, daamid ja härrad. mõnikord äh, sündmused liiguvad kiiremini kui parlamendi äh, päevakord ma olen väga rahul sellega, et saavutati makrelli kohta kokkulepe ja ilmselt Põhja-Euroopa kaalurid on rahul ka sellega, sest neid puudutas see vaidlus kõige rohkem. vaatamata sellele heameelele on mul ka mõned kriitilised märkused. Äh, see makrillikonflikt äh, kestis neli aastat ja see viitas veel kord, kui vilets oli koostöö äh, kalanduse sektoris, kui äh, head sõbrad ja partnerid ei suutnud hästi koostööd teha. keegi ei tule võitjana välja sellistest konfliktid, kalurid on jäänud äh, seega raskesse olukorda, nad ei saa sertifi-, tõendeid oma püügi jaoks ja muidugi vaidlus Islandi ja Fääri saartedega on veninud ajas isegi eh, Läänemere eh, heeringat püüdvad kalurid eh, sattusid selle mõju alla, sest ka nemad ei saanud lubasid niikaua, kuni polnud sõlmitud Euroopa Liidu Norra vahelist kalavarude majandamise lepingut. Norra soovis sellist lepingut, kuid ainult pärast Islandiga sõlmitud lepingut. daamid ja härrad, mina ei anna omapoolset hinnangut nendele, kes pidasid läbirääkimisi ja kes oleks pidanud jõudnud tulemuseni varem, kuid ma tahan öelda, et meil on kiireloomuliselt vaja rahvusvahelise mehhanismi taoliste küsimuste õiglaseks ja nõnda puhtaks äh, käsitlemiseks ja makrell ei ole ainuke äh, kalaliik ja ma ei usu, et sellest saab ka viimane äh, kalaliik, mis muudab oma äh, elupiirkonda ja see muududa, muudab ka teisi naaberriike ja järgmine parlamendi koosseis peaks kiireloomuliselt hakkama tegutsema nende meetmetega, et tõhustada rahvusvahelises vetes kalavarude majandamist. Eh, me peame tegema koostööd ka naaberriikide parlamendisaadikutega, nimelt Norra ja Islandi parlamendisaadikutega ja sama saab öelda ka meie lõunapoolsete naabritega, eh, naabrite kohta Vahemere ümber me esindame kodanikke Euroopa Parlamendis ja meil ei ole vaja makrellisõda. tänan ja nüüd proua Bilbao Barandika. tänan, president. ma oleks soovinud õnnitleda volinikku ja seda oleks tulnud teha, arvestades äh, sõlmitud lepingut Fääri saartega, kuid meil on vaja suuremat läbipaistvust, äh, suuremat osalemist, äh, tõsiseid teaduslikke tõendeid selleks, et sõlmida leping Islandiga. me ei saa lubada, et Island ühepoolselt oma kvoote suurendab. alates kahe tuhande kuuendast aastast on ta kvoote tõstnud kahekümne kolmekordselt oma väljapüüki Äh, teistele ei jää midagi püüda. me peame jätkuvalt tegutsema äh, tulusalt, sest ka teistele äh, riikide jaoks on vaja tõsta kvoote. seega mu küsimus komisjonile, mida te võtate ette, võtate ette Islandi suhtes, kas te rakendate sanktsioone või mitte? loomulikult Hispaania on ka seotud kvootidega, sai lisa nelikümmend tuhat tonni kuid sellest ei piisa Baski äh, kala laevastikule. ja täna järgmisena proua Löfven. täna on äh, volinik äh, komisjon äh, kliimamuutused on saanud tegelikkusest ja makrelli sõda on üks esimesi näiteid nende ressursi üle toimuvate konfliktide kohta, mis ilmselt hakkavad korduma, kui on äh, veenappus, üleujutused, loomade ränne. me peame üles näitama solidaarsust, me peame leidma mehhanisme, et ühiselt majandada neid ressursse, me peame abistama neid inimesi, keda kliimamuutus kõige rohkem mõjutab. seega, kuidas lahendada neid eh, probleeme, kuna makrelliparved on liikunud põhja poole me ei suutnud seda lahendada hästi. aastal kaks tuhat kolmteist öeldi meile, et andmeid on nii vähe, mistõttu ei ole võimalik äh, anda hinnangut varudele. ainult kaks laeva, laevast andsid andmeid äh, ja kuna andmeid on nii vähe, siis pidevalt kalavarusid äh, kalkuleeritakse valesti ma ei taha midagi öelda jätkusuutliku kalapüügi või MSY kohta. on oluline leida õiglased lahendused eh, Norra, Islandi ja Fääri saartega, kuid samal ajal me peame nõudma, et kõik täidavad neile pandud kohustusi selle kõige olulisema kalaliigi suhtes, makrelli suhtes, kuna makrell on sattunud väga raskesse olukorda ja see olukord võib veelgi halveneda Island ei ole suutnud anda omapoolseid häid soovitusi jätkusuutlikuks äh, püügiks, seega me peame äh, tegutsema vaoshoitult ja mõned neist rohkem vaoshoitumalt kui teised, sest äh, tuleb anda korralikke andmeid väljapüügi kohta. suur tänu ja nüüd härra Stevenson. aitäh proua juhataja, ma leian, et on ebaõigele, õiglane rünnata siin proua Tamanakit sellest, et ta siin ei ole. ta ütles esimeste konverentsil, et ta peab olema Thessalonikis konverentsil. esimeste konverents peaks olema see, keda rünnata. Nemad oleksid pidanud olema paindlikumad ja võimaldama seda, et nad saaksid siin arutelul olla. siin ju ta peakski täna olema ma olen nõus Pat Cope Gallagheriga, et me ei ole saanud mingi läbimurde kokkuleppeni, aga kaks koma kuus protsenti eh, takke anda Faari saartele ning eh, viiskümmend seitse koma viis protsenti jätta Islandile, Venemaale, lootes, et nad eh, meie lepinguga hiljem liituvad, on väga suuremeelne kuidas me seda saame teha? meile öeldakse, et äh, äh, kudevad varud on muutnud oma asukohta, et meil on üks koma viis mm, miljonit tonni, see erinevus, see kõik ei ole jätkusuutlik ja see toob meile kaasa suuri kannatusi, aga nüüd on asjaolud muutunud, tahaksin kõiki äh, õnnitleda. proua, härra Ferreira, palun. aitäh, proua juhataja, härra volinik. me just kuulsime, millised on meie keskkonnatingimused, mis on muutnud ka kalavarude rännet ja populatsioonid on pidanud oma asukohta muutma. nii et eh, kvootide eraldamine peaks võtma arvesse ka nende eh, kalavarude asukohta konkreetsel hetkel kui me seda peaksime võtma arvesse liikmesriikidega läbi rääkides ja samuti siis, kui me rääbi, räägime läbi kolmandate riikidega. Kirde-Atlandi kalavarude puhul on oluline see, et kui me jagame kvoote liikmesriikidele, siis on meil väga suured lahknevused empiiriliste andmete osas. Portugalil eh, on näiteks sardiinid väga suured eh, kalavarud ja need on, need kalavarud on suurenenud viimasel eh, ajal, aga konkreetseid andmeid meil ei ole. seega me peame võtma arvesse, kus kalavarud konkreetsel hetkel paiknevad kvoodid peaksid seda kõike kajastama, aga neid peaks andma välja äh, väga paindlikult, äh, niimoodi, et need kvootide jagamine võtaks arvesse konkreetset kalavarude asukohta. me peame vaatama, kus on äh, siis need kalavarud, ainult sellisel moel on võimalik täita meie eesmärk ja saada teada, mis täpselt toimub ja siis ka kalavarusid juhtida konkreetselt. härra Kuhk, palun. proua juhataja, härra Levanovski kui me vaatame nüüd kahe tuhande üheksanda aasta peale tagasi, siis me oleme kindlasti nõus, et Island oli pankroti äärel ning vaatas Euroopa Liidu suunas, otsis meilt abi, liikmesriigid soovisid abi anda, aga panid paika ka konkreetsed tingimused, mis puudutasid eriõigusi mis nad olid endale andnud äh, saja miili raadiuses äh, kalapüügi kohal. Nad on e-, kõiki lepinguid äh, rikkunud makrellide lossimise osas ning makrelli kalavarud on Põhjamerel suures ohus seetõttu. Nad ei pidanud lepingutest kinni, nad on võtnud äh, oma suuna ja seega me peaksime seda kõike ka arvestama, kui me Norra ja äh, Fääri saartega ole, saame lepingud sõlmitud, siis see on väga hea, aga me peame vaatama neid kvoote, kalapüügikvoote, kvoote kolmandate riikidega, sellel kõigel on mõju meie pikaajalisele stabiilsusele. meil peab olema Norraga kokkulepe, see on hea, et Norral on tekkinud mingi selgus kvootide osas ja makrelli kalavarude osas Läänemerel, kus meil on ühtsed kalapüügipiirkonnad, Põhjamere ja samuti ka Põhjamere piirkonnad kui siis saavad äh, nemad äh, maksimaalse jätkusuutli saagikuse järgi kala püüda on ju väga tore, et äh, kalaga saab tulevikus samuti edasi kaubelda ning minu kodukohas on tore, et meil on letil kala, aga meil on vaja ikkagi konkreetseid kokkuleppeid härra Sanchez Presedo pooleteiseks minutiks, palun. aitäh, kahe tuhande neljateistkümnes aasta lõpetame, lõpevad meie makrellivarud. aga liikmesriikide vahel samuti lõpevad äh, Äh, samuti me nägime ka Hispaanias äh, suuri rahutusi, sest äh, neid kvoote ei jagata õiglaselt, meil on vaja õiglust, meil on vaja tasakaalustatud lahendust kõikide liikmesriikide jaoks me peame jagama kalavarud õiglaselt ära, kes on ähm, kõige rohkem levinud. iga kalavaru puhul, kui teil toimub üheksakümmend protsenti kalapüügist, siis ei ole ju õiglane, et enamus sellest äh, läheb Islandile. meil peavad olema paigas konkreetsed reeglid, mis võtaks arvesse ka jätkusuutlikkust Fääri saarte ja Islandi jaoks ja ma loodan, et läbirääkimistel oleme me Islandiga väga karmid et me saaksime oma suhted äh, korralikult sisse seada, nagu me oleme seda teinud äh, Norra puhul, kus me oleme näinud et, äh, et seitsekümmend protsenti on kalavarud nende vetes kasvanud. niimoodi me saaksime kahepoolsed suhted sisse seada meie ja Norra vahel ja see oleks hunta ahvena puhul me saaksime siis, kui meil on võimalik kala, kui kalavarud suurenevad, siis me peaksime ka saama rohkem neid püüda. proua Kari, aitäh, kõigepealt ma soovin teid õnnitleda eilse kokkuleppe tõttu, see on hea äh, edasiminek õiges suunas, aga me ei ole Islandi puhul veel suutnud probleeme lahendada ühtne kalanduspoliitika eh, ei pea silmas jätkusuutlikkust, vaid eh, räägitakse rohkem rahast, makrelli eh, rändevood on muutunud, kõik teavad seda. ja see näitab, kui ahned te olete palun ärge minge edasi sanktsioonide suunas, me, muidu me ei jõua mingi kokkuleppeni. härra Van Nistelrooy. aitäh, ma olen tegelikult väga rahul selle kokkuleppega, mis on sõlmitud. see on äh, kalameeste jaoks äh, väga hea ja samuti ka kalavarusid silmas pidades äh, see, eriti just Norra puhul näitab seda, et meil on võimalik jõuda stabiilsuseni ja me saime ette kavandada oma kalapüüki ning äh, mis puudutab hundahvenat, siis küsimus, mis tõstatati, näitab meile, et me peame seda kuidagi teistmoodi käsitlema. volinik ütles, et meil on regionaalne lähenemine tegelikult ei ole asja üldse lahendatud, teadusuuringud ei ole olnud piisavad, meil ei ole pikaajalisi majandamiskavasid ning kalavarud eh, on aina kehvemas seisus. see küsimus eh, soovis muuta midagi et äh, see oleks kooskõlas meie teiste pikaajaliste kalavarude majandamiskavadega, seega meil tuleb asja lahendada kuidagi teistmoodi. ning küsimus, mille tõstatas härra Kadek täna, tõstis esile selle, et kui meil ei ole käegakatsutavaid ja usaldusväärseid andmeid Euroopa Liidus, äh, siis ei jõua me kusagile. Le-, kokkuleppeni on jõutud, ütles härra Kadek, see vastab tõele, aga meil on vaja ressursse selleks, et teadusuuringuid läbi viia ja ka mõistlikult kontrolle äh, läbi viia. vaadake, millised on meie ees olevad tulemused. ning võib-olla saaksite äh, volinikule edasi öelda, mis puudutab nüüd makrelli, siis äh, uudised on head, aga huntahpena puhul need uudised nii head ei ole ja volinik peab vastutuse võtma aitäh, proua Toomas, palun. tänan, juhataja, kallid kolleegid. Euroopa Liit on astunud ajaloolise sammu kalavarude säästlikkuse küsimuses meil on äh, vaja uusi nõudmisi oma partnerite suhtes. kui vaatame, mis toimus kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme, siis viis tuhat tonni meriahvenat äh, püüdsid professionaalsed kalurid välja. nüüd on meil ettepanek ähm, meriahvena kohta, kus on harrastuspüük eh, äh, ka pandud kokku kutseliste kaluritega, see on tegelikult väga õige, sellepärast et ähm, kohustusi ei tohiks panna mitte ainult äh, kutselistele kaluritele äh,. Fääri saared on tõeliselt Äh, võtnud sihikule makrelli ja Euroopa ei tohiks sellepärast kasu, äh, äh, kahju kannatada. kui me vaatame kalavarusid, siis värskeimad uudised ähm, Vahemere piirkonnast näitavad, et tegelikult puudub vahetu seos äh, jätkusuutlikkuse ja varude vahel. juhataja, nüüd vaba mikrofon kõigepealt proua Ferreira, aitäh. minu arvates on väga kiiduväärne, et Londonis eile see lepe sõlmiti. see on Euroopa kaluritele kasulik, aga see on kahjulik ebaseaduslikele kalapüüdjatele, nagu näiteks islandlastele. ja tegelikult Euroopa Liidus ju kehtivad ka sellised õiguskaitsevahendid, mida on võimalik kasutada ähm, selliste riikide suhtes ja me oleme tegelikult kutsunud äh, nende kasutamisele üles siin Euroopa Parlamendis korduvalt. heakene küll, kalurid olid ähm, vägagi nii-öelda tulejoonel makrillidega, makrilliga seoses äh, kvooti suurendati üle saja protsendi võrreldes varasemate aastatega. muidu oleks see olnud seitsekümmend kolm protsenti. tähtis on aga nüüd, et see ka asjaosaliste vahel õiglaselt jaotataks. okei okay,, igal ähm,, proua McInnes aitäh, proua juhataja, volinik. täna hommikul me kõik tervitasime Londonis eile õhtul sõlmitud kokkulepet Euroopa Liidu, Norra ja Fääri saarte vahel. me ju tahtsime, et lõpuks ometi lõpeks vastutustundetu kalapüük, mis on toimunud. Te-, tehi-, kokkulepet tervitama probleeme ikkagi on Island ei pääse ligi Euroopa Liidu kalavarudele ja Iirimaa seisukohalt on see väga hea asi. Iir-, Iiri kalurite jaoks on ähm, ka häid uudiseid, praegune kaks, äh, praeguse kuuekümne viie tuhande tonni pealt äh, tõuseb väljapüük üle äh, saja äh, tuhande ja see on iirlaste jaoks väga tähtis, sest makrill on meie jaoks äärmiselt oluline liik aga siis on muidugi veel eh, väga tõsised küsimused Gröönimaa, Venemaa ja Islandi vaheline kokkulepe. põhimõtteliselt Euroopa Liidul on eh, võimalik eh, võtta meetmeid vastutustundetu kalapüügi öö, ehm, osas, mida praktiseerivad mittelepingu osalised riigid. volinik, aitäh veel kord, et tõstatasite selle küsimuse öö, ehm, mina olen siin selleks, et kaitsta eile sõlmitud lepingut, minu arvates see on tasakaalus. Islandi kohta tuleb öelda, et jah, see on muidugi pettumus, aga enne kui sanktsioone hakkame rakendama, peaksime veel püüdma ükskord Islandit äh, ähm, enda poole saada ja siis muidugi noh, murettekitav on tõesti see Gröönimaa eh, küsimus. volinik Tamanaki puudumine on seotud väga tähtsa ehm, kohtumisega, aga ta lubas, et äh, ta kindlasti süüvib nendesse küsimustesse äh, edaspidi. mis puudutab Eh, hunt ahvenat, eh, siis ma võtsin teadmiste, teadmiseks nii teie jõulise üleskutse eh, rakendada sanktsioone makrelli lepinguväliste partnerite kohta, aga siis samuti ka kvoodi kohta huntahvena jaoks. aitäh! Äh, voliniku sõnavõtt ähm, lõpetas selle päevakorra küsimuse. enne järgmist päevakorra küsimust äh, ütlen, et äh, Saksamaa on tulnud meile informatsioon, et proua Anett Koevius asendab härra Klaus